just ja loomulikult äh, siin äh, ei äh, käi see põhiseadus mitte ainult Ungari põhiseadusliku kontrolli alla, vaid ka piiriüleste organisatsioonide Euroopa Nõukogu ning Euroopa Liidu kontrolli alla ma ei saa siin kõrvale jätta ka seda, mida ma kuulsin äh, vähemuste kaitse kohta Hispaania põhiseaduses, mida mainis teiste põhiseaduste hulgas härra Saier ja loomulikult ma austan teda väga, aga Hispaania põhiseaduses ei ole mingisugust diskrimineerimise varjugi tulenevalt inimese öö, ähm, päritolust või mõnest muust eripärast siin Euroopa Parlamendis tuntakse aga suurt muret selle üle, et Ungari põhiseadus tundub, et ei käi, ei vasta plura-, poliitilise pluralismi reeglile ning teistele väärtustele, mis meile on olulised. suur aitäh ja ALDE nimel kolleeg Veeber, kaks ja pool minutit, palun. suur tänu proua president. Ungari põhiseadus on liiga kontroversiaalne vastuoluline tekst põhiseaduse jaoks ja see suruti ainult pärast ühekuulist parla-, avalikku konsulteerimist parlamendis läbi, Ungari kodanikuühiskond ja Veneetsia komisjon on